tere päevast kõigile! kallid kolleegid, meie istung on alanud. täna hommikul valime Euroopa Parlamendi presidendi vastavalt kodukorrale toimime siis nii, nagu kodukorras on ette nähtud ja mitte nii, nagu mõned teised on välja pakkunud ja meie parlament on sõltumatu iseseisev organ, me ise otsustame, mida teeme. vastavalt kodukorrale, millele just viitasin, olen saanud järgmised kandidaatide nimed Euroopa Parlamendi presidendi ametikohale. proua Ska Keller onorevole Siira Rego. proua Siira Rego. onorevole David Maria Sassoli. härra David Maria Sassoli onorevole Jan Zahradil. härra Jan Zahradil. tutti i candidati mi hanno. kõik eh, kandidaadid on kõik andnud mõista, et nad on nõus kandideerima, enne kui hakkame hääletama annan kõikidele kandidaatidele võimaluse esineda lühikese sõnavõtuga. kõik neist saavad maksimaalselt viis minutit kõneaega oma sissejuhatavaks sõnavõtuks. kõigepealt proua Ska Keller lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, kallid kolleegid, aga kõige olulisem, kallid Euroopa kodanikud, viis nädalat tagasi teie kui kodanikud kasutasite oma hääleõigust ja ja valisite meid teie esindajateks. Te andsite meile mandaadi kujundada selle koja tulevikku ja samuti Euroopa Liidu tulevikku. ma tahaksin teid tänada selle eest, et te usaldasite seda institutsiooni Te olete meile andnud ka väga selge sõnumi, see sõnum on järgmine. Euroopa projekt on vägagi eh, elujõuline, teie eh, valijad olete vastanud vihkavale ja lõhestavale populistlike paremäärmuslaste retoorikale ja ma tänan teid selle vastuse eest kallid kolleegid, möödunud valimised eh, näitasid, et valijate osalus on kasvanud ja see on julgustav, aga see tähendab ka meie Euroopa Parlamendi jaoks suuremat vastutustunnet. tänu valijatele on meil tugev mandaat nüüd otsustada Euroopa tuleviku üle ning hoida komisjoni ja liikmesriike aruandekohustuslikena meie ülesanne on tugevdada Euroopa Parlamenti institutsioonina ja ma ütlen, et tugevdame parlamenti ühiselt täna, teeme seda ühiselt, valides sellise parlamendi presidendi, kes kehastab meie institutsiooni sõltumatust. me ei saa leppida sellega, et selle koja presidenti kohaldada ko,, koheldakse kui äh, killukest läbirääkimistel, me peame saama, saatma sõnumi, et me oleme iseseisev organisatsioon ei saa olla mingit kahtlust, et Euroopa Liit on olulisem kui kunagi varem. pärast kliimakriisi, sotsiaalset ebavõrdsust, rahvusvahelisi vastuolusid on meil vaja rohkem Euroopat, rohkem kui kunagi varem. Euroopa Liidu institutsioonid ei ole alati olnud väga edukad kodanikega suhtlemisel ja nende veenmisel, et me tegelikult tegutseme nende huvides ja tegeleme nende küsimustega, mis on nende jaoks kõige olulisemad presidendina tahan seda usaldust uuendada, tahan hoolitseda selle eest, et Euroopa Parlament on see koht, kus kodanike muresid arutatakse. Äh, viimastel aastatel oleme rääkinud riigi ja valitsusjuhtidega Euroopa tulevikust, need arutelud on olnud väga huvitavad, aga miks mitte nüüd muuta suunda, öelda, et me avame selle koja uksed, me avame Euroopa, me arutame Euroopa tulevikku Euroopa kodanikega, kodanike ühiskonnaga, nende inimestega, kes meie mandrielu täna kujundavad parlamendis ähm, me kaitseme inimõigusi, demokraatiat, õigusriiki ja parlamendi presidendina tahaksin mina olla just nimelt nende väärtuste saadikuks ja nende põhimõtete kandjaks selleks, et me oleme institutsioonina usaldusväärsed, peame oma igapäevatöös eh, hoolitsema selle eest, et järgime neid põhimõtteid, mida palume teistel järgida, olgu selleks siis läbipaistvus, sooline võrdõiguslikkus, kaasatus, tööliste õigused ja samuti meie ökoloogilise jalajälje vähendamine. kallid kolleegid, Euroopa Liit on kõige suurem eh, ajalooline saavutus meie mandril. see on taganud rahu, sõpruse ja jõukuse mandril, mis, ähm, äh, mida lõhestasid sõjad ja vihkamine. Euroopa Parlamendi valitud saadikutena on meil ühine vastutus austada ja kaitsta seda ajaloolist saavutust, mille oleme saanud pärandiks mina sündisin riigis, mis oli raudse eesriidega eraldatud. ma elasin Poola ja Saksamaa va piiride vahel. ma ise nägin, ähm, mida tähendab see, kui Euroopa inimesed kokku toob, kui Euroopa äh, ületab piirid inimeste mõtetes ja ka geograafiliselt. ja minu ülesanne on kaitsta seda Euroopa pärandit. selleks, et kaitsta Euroopat, peame olema ka julged, julged, et me saaksime muuta Euroopat paremaks. ja me oleme ainuke otse valitud Euroopa Liidu institutsioon ja seetõttu on Euroopa Parlamendil väga oluline ülesanne selle tegemisel. see koda on aastaid võidelnud selle eest, et kaitsta ja suurendada parlamendi õigusi, sest see tähendab esindusõiguse suurendamist, kodanike õiguste suurendamist, nende kodanike õiguste suurendamist, kes meid valisid ja siia saatsid. ja me peame jätkama seda tööd parlamendi õiguste nimel. mina kandideerin täna selleks, et mul oleks au juhtida seda parlamenti ja ma oleksin väga tänulik teie toetuse eest, aitäh! ja nüüd äh, saab sõna äh, Sirje Reega, palun. aitäh. suur aitäh. mul on väga suur au esindada äh, fraktsiooni, millel on küll vähe liikmeid, aga me oleme siin, et kaitsta kodanike huve ja iseäranis tööliste huve meil on alati olnud oma kandidaat presidendi ametikohale äh, algusest peale. teised fraktsioonid on mänginud neid tagatoamänge ja otsustanud sel moel miljonite kodanike tulevuse, tulevikku. meie arvates tuleb väga öö, äh, oluline rääkida sellest, milline on meie poliitika. meid ei kontrolli lobistid ega hargmaised ettevõtted. meie ei ole need, kes äh, toidavad neofašismi koletist. meie arvates on väga hea olla töö, töötajate poole peal, inimeste poole peal, inimõiguste poole peal. väga oluline on, et meil oleks selline parlament, mis arvestab inimeste vajadustega ja ei ole populistlik meie tahame äh, tõelisi edusamme, me ei taha töötajate või loodusvarade ekspluateerimist. me teame, et, et Euroopa Liidu majanduspoliitika on laastanud terveid riike, Hispaanias, Kreekas, Portugalis äh, on inimesed eriti kannatanud neoliberaalse doktriini tõttu, millel rajaneb Euroopa Liit, see on tekitanud kannatusi, ebakindlaid töökohti, tööpuudust, ebavõrdsust ja see toob kaasa tuleviku, kus puuduvad väljavaated ja mitte üksnes majanduslikud väljavaated, vaid see kogu tootmismudel on kaasa toonud praeguse majandusliku ja sotsiaalse kriisi, samuti keskkonnakriisi, millega meie planeet silmitsi seisab see on äh, vale viis, kuidas edasi liikuda, viis, kuidas Euroopa Liit praegu poliitikat ajab, ei lahenda probleeme, vaid lihtsalt tekitab probleeme liikmesriikidele juurde me leiame, et see on üks kõige olulisemaid küsimusi, millega parlament peab tegelema, nii et, et palun toetage meie ettepanekut luua kliima ja erakorraliste olukordade erikomisjon, see on meie jaoks praegu hädavajalik. Euroopa Liidu neoliberaalne poliitika on aidanud luua fašistlikku monstrumi me näeme, kuidas paremäärmuslased, ksenofoobsed ja rassistlikud jõud tõstavad pead me ei soovi, et parlament sellise diskursuse, mis rajaneb vihal ja inimõiguste eiramisel, normaliseeriks. see ei saa olla ähm, ettekäändeks ähm, julgeoleku kaitsmisel. me peame kaitsma neid, äh, kes ähm, Äh, Vahemerel äh, äh, põgenikke päästavaid, keda härra Salvini hiljuti vahistas ja kriminaliseerib. tegemist on inimestega, kes üritavad teiste elusid päästa. mina olen pärit lõunast riigist, kus me teame, mis toimub kui äh, jõuliselt naised saavad võidelda fašismi vastu. me soovime uut ühiskonda, me kutsume valitsusi ja komisjoni üles äh, selliste võltslugude loomise. me soovime korralikku feministlikku poliitikat, me tahame, et inimesed oleksid kaasatud poliitiliste otsuste tegemisse kõik sellised asjad peavad olema Euroopa Liidu institutsioonide päevakorras, need peavad olema aluseks, millele rajada meie ühiskonda me soovime rääkida nähtamatute naiste lugusid, nende panust ajalukku, kuigi ajalugu seda ei tunnista. meie tahame toetada ühiskonna alustalasid me teame, milline on meie ülesanne, me oleme siin selleks, et kaitsta inimeste õigusi, nende inimeste õigusi, kes töötavad, kes annavad endast kõike, me kaitseme rahu, me oleme fašismi vastu. me oleme näinud, mis äh, juhtub, kui fašism pead tõstab. me oleme äh, võidelnud Mussolini ja teiste fašistlike jõudude vastu Euroopas. me samastume nendega, kes kaitsevad inimesi, keda nii-öelda kindlus Euroopa kriminaliseerib, me samastume nende noorte inimestega, kes soovivad elamiskõlbulikku planeeti tulevikuks ja seetõttu me üritamegi luua Euroopa rahul ja solidaarsusel ja sellise Euroopa, kus kedagi maha ei jäeta, aitäh. palun, et presidendikandidaadid ähm, räägiksid aeglasemalt, äh, sellepärast et vastasel juhul on neid väga raske tõlkida. In questo parlamento ognuno ha diritto ja siin parlamendis äh, võib igaüks väljendada oma seisukohti, aga kui te tahate, et teid austatakse, palun austage ka teisi. ja nüüd saab sõna härra Sassooli. suur aitäh, president, kallid kolleegid. ka mina kandideerin Euroopa Parlamendi presidendi ametikohale ja teen seda sellepärast, et minu arvates Euroopa peab olema tugevam ja saab olla tugevam ainult siis, kui on olemas tugev parlament, mis suudab mängida olulist rolli. meie ees seisavad äärmiselt olulised otsused. lähitulevikus ähm, seisavad meie ees suured katsumused. me peame mõtlema väga tõsiselt Euroopa Liidu tulevikule ja kõigi meie ees seisvate väljakutsetega suudame toime tulla ainult siis, kui oleme ühtsed, ühtsed oma mitmekesisuses ja oleme valmis andma endast kõik, et ähm, äh, võtta vastu õigusakte, mis puudutavad eelarvet ja institutsioonide aruande kohustuslikkust. koos teiega äh, parlamendisaadikutega tahan olla see inimene, kes asju muut-, muudab, kes äh, loob sildu. me suudame asju muuta, me suudame parlamendi tähtsust suurendada, me suudame demokraatia rolli suurendada me usume sellesse, et parlament on oluline, et parlamendi demokraatlik tulevik on oluline, me peame ühiselt tegutsema selleks, et luua demokraatlik Euroopa koda see koda siin on demokraatlik Euroopa koda ja valimised olid väga edukad. isegi meie, kes me oleme täielikult pühendunud demokraatiale, ei suudaks hetkekski ette kujutada, et nii palju uusi inimesi tuli valimistele, vali, valima, et nad andsid oma hääle selle parlamendi saadikute poolt. ja meil on nüüd äh, väga palju uusi saadikuid ligemale, ligemale kuuskümmend protsenti Euroopa Parlamendi saadikutest on uued Te olete saanud mandaadi sellepärast, et inimesed usuvad meie institutsiooni, nad usuvad demokraatiasse, nad usuvad vabadesse valimistesse, seetõttu nad hääletasid ja seetõttu ei tohi me neile ka pettumust valmistada Äh, meie parlament peab eelseisval ametiajal olema eelväeks, me peame olema juhiks, me peame läbi viima need vajalikud muutused, mis aitavad muuta Euroopa tugevamaks ja kaasaegsemaks. ja me peame tegema seda vastastikuse usalduse alusel. seda usaldust on vaja kodanike ja Euroopa Liidu institutsioonide vahele ja just seetõttu peamegi endale seadma väga kõrged eesmärgid ja siin on väga olulised meie ambitsioonid ja meie julgus, sest meie ees seisavad väga suured väljakutsed, läbi tuleb viia mitmeid olulisi muutusi, kliimaprobleemid vajavad kiiret lahendamist, rändeprobleemid, sotsiaalne õiglus, majanduskasv, töötingimused, töökohtade kvaliteet, kaasatus kui te olete valmis mind usaldama, kui te usaldate ähm, mulle Euroopa Parlamendi presidendi ametikoha, siis läheme edasi koos, peame ühiseid lahinguid selleks, et sünniks parlament, mis on jätkusuutlikum, kodanikele ligipääsvõtav ja mina teen kõik, mis minu võimuses selleks, et seda parlamenti täiel määral austatakse, et seda austavad riigid ja et seda austavad teised institutsioonid Teie, kolleegid, esindate lootust, te esindate ka meie kodanike viha mingil määral. Te esindate inimeste emotsioone, nende tundeid Euroopa suhtes. mina, äh, minu uks on alati lahti, ma olen alati valmis teiega arutama, mida iganes te soovite arutada, ma kuulan väga tähelepanelikult, sest minu arvates on väga oluline, et me kuulame Eh, seda, mida inimesed soovivad, me peame kuulama kõiki, me peame kuulama mehi, naisi, noori ja mina tahan kõiki neid inimesi kuulata, ma tahan, et inimesed saaksid Euroopas ringi reisida, et nad saaksid tutvuda inimestega teistest riikidest, et saaksid õppida, eh, elada mujal, meil on vaja mandrit, millel on avatud uksed, kus me saame kõik koos elada, austades täiel määral teiste mitmekesisust ja kultuure Eh, meil igalühel on erinev taust, meil on erinevad eh, arusaamad selle koja eesõigustest, eh, väga tihti isegi siin kojas me ei saa aru, kui oluline on kaitsta meie sõltumatut, sõltumatust. mitte midagi ei saa toimuda ilma institutsioonidega ja seetõttu me peame kaitsma oma institutsiooni ja Jean Monnet õppetunnid on täna ajakohasemad kui kunagi varem, aitäh! la parola l'onorevole Jan Zahradil. ja järgmisena saab sõna Jan Zahradil. aitäh, härra Tajani. tere hommikust, daamid ja härrad, tere hommikust, kallid saadikud. Neile, kes mind ei tunne, ütleksin, et olen siin parlamendis olnud saadikuks alates aastast kaks tuhat neli ja ma olen viis Euroopa Parlamendi presidenti juba üle elanud, mis tähendab, et mul on teatud kogemused ja teatud ettekujutus sellest, mida parlament teeb, mida ta peaks tegema, mida võiks parandada, mida võiks muuta. ja mida ka Euroopa Parlamendi president peaks või ei peaks tegema. ma usun, et need teadmised ja, ja asjatundlikkus teevad minust hea kandidaadi Euroopa Parlamendi presidendi kohale. ma arvan, et president peaks olema mitte äh, parteiliste eelistustega neutraalne, objektiivne, kes kohtleb kõiki fraktsioone võrdselt, äh, õiglaselt ja austavalt. parlamendi president peaks alati ka meeles pidama seda, et ta ei esinda mitte ainult iseennast, vaid tema on kogu selle parlamendi nägu, kogu parlamendi, rõhutan ma. mul oli mõnes mõttes eelis, ma sain oma kampaaniat alustada pisut varem ja tänu sellele ma sain ka lasta trükkida selle brošüüri, kus ähm, on kaanel sellele tore, sümpaatse härrasmehe pilt ja ma loodan, et teil on mõnedel olnud aega ka sellega tutvuda ja see läbi lugeda ma räägin seal sellest, kuidas usaldust võita, kuidas parlament võiks olla avatud ja õiglane, kuidas kuulata ja reageerida meie inimestele, kuidas parlament võiks vähem raisata, ökonoomsemalt tegutseda ja kuidas saada nii-öelda ülevaade tuleviku jaoks. alustuseks aga tasakaalu taastamise põhimõtet. mina arvan, et me peame taastama tasakaalu Euroopa Liidu tasandi ja liikmesriikide tasandi vahel niimoodi, et me saaksime koos edasi minna ja vaja on ka uut tasakaalu meie institutsioonide vahel. Eh, Parlament, Euroopa Parlament, Ülemkogu ja nõukogu, vaja on lõpetada see institutsioonide vaheline nii-öelda kähmlus ja edasi minna. ma ei, ma arvan, et ühte asja peaksin veel mainima. alates aastast kaks tuhat neli, viimase viieteistkümne aasta jooksul on kolmteist uut liikmesriiki liitunud Euroopa Liiduga, üksteist neist Kesk-Ida-Euroopast. nii palju, kui mina tean, olen mina ainukene sellest Euroopa piirkonnast, kes on kandideerimas sellisele tippkohale Euroopa Liidus. meil on vaja ka selles mõttes tasakaalu. meil on osa liikmesriike, kes ei kuulu Eurotsooni ja mina olen ainukene kandidaat, kes tuleb mitte Eurotsooni riigist, ma arvan, et ka seda tasakaalu on meil hädasti vaja. ja viimaseks, meil on ühelt poolt suuremaid liikmesriike, teiselt poolt väiksemaid või keskmise suurusega. ma usun, et Ehm, kui Belgia kõrvale jätta, siis mina olen ainukene kandidaat sellest eh, väiksest, sellisest väiksest või keskmise suurusega liikmesriigist, kes on seadnud oma kandidatuuri selli, selle tippkohale. ka seda tasakaalu on meil vaja. seega, daamid ja härrad, ma kutsun teid üles minu poolt hääletama ja vastutasuks luban teile, et olen hea Euroopa Parlamendi president. aitäh teile juba ette! väga hea, aitäh. me oleme nüüd kuulnud kõikide kandidaatide avaldused, nende üleskutsed ära ja enne kui me hääletamise juurde asume, sooviksin mina avaldada oma tänu kõikidele neile, kes on aidanud meil oma tööd tulemuslikult teha, saaliteenindajad, parlamendid, personal ja tõlgid, sellepärast et ma arvan, et me ei saaks oma tööd Euroopa Parlamendi saadikutena teha, kui kõik need inimesed ei oleks meid aidanud. eriliselt sooviksin ma tänada ka Klaus Vellerit või, või õnnitleda Klaus Vellerit, kellel on juhtumisi täna sünnipäev. palju õnne! see oli väike kõrvalpõige ja nüüd läheme siis oma sõltumatu valiku juurde. asume Euroopa Parlamendi presidenti valima. iga saadik peab ise oma otsuse tegema. mind valiti niimoodi presidendiks ja ma olen täiesti kindel, et ka järgmine president saab niimoodi teie kõigi poolt valitud olema. Teile on saadetud emailiga hääletamisreeglid, te peaksite kõik olema need kätte saanud, aga siia, siin saali uste juures on olemas ka trükitud reeglid. kuusteist, punkt kuusteist ütleb, selleks, et osutuda valide, valituks, peab kandi-, esimeses ri, ri, ringis peab ähm, saama täieliku enamuse, täieliku enamuse hääletussedelitest. hääletussedelid, mis on rikutud, mis on täitmata jäänud, need ei lähe arvesse. nüüd me jagame teile välja hääletussedelid ja ümbrikud ja mul on teile palve, et palun oodake, kuni hääletamine on avatud, sest siis ma selgitan teile, kuidas see täpselt toimub. mul on selline tunne, et ähm, need abilised on kõik siin valmis, sellepärast et ähm, me valisime nad eile. praegu saali teenindajad jagavad teile välja hääletussedelid ja ümbrikud. selleks, et hääletada, peate te tegema ristikese sinna kasti, mis on teie valitud kandidaadi nime taga ja te saate ainult ühe inimese poolt hääletada. kui te juhtumisi soovite oma hääletusotsust muuta, siis palun paluge saali teenindajalt uut hääletussedelit ja ümbriku ja selleks, et seda tema käest saada, peate te talle andma selle, ehm, kus on teie otsus, mida te mu soovite muuta ja, ja kõik, mis ei, kõik sedelid, mis ei ole reeglitepäraselt täidetud, need kuulutatakse kehtetult, kehtetuks. kui te olete sedelid täitnud, siis mm, panete selle ümbrikusse ja panete sinna vastavasse kasti. ma paluksin, et lähete sinna hääletuskasti, panete sinna hääletuskasti, mis on teie tähtede järgi A, B, C, D, E, G ja nii edasi, seal on ähm, perekonnanime ees esimese tähe järgi need hääletussedelite kastid Te ei saa hääletada, kuni ma olen tegelikult hääletamise alanuks kuulutanud. ma ei loe ette kandidaate enam, ma lihtsalt kuulutan hääletamise alanuks ja siis kuulutan hääletamise lõppenuks, kui hääled on üle loetud. palun kindlasti kirjutage alla ka registreerimislehele, äh, kinnitage oma kohalolekut ja kordan, et pange palun oma hääletussedel, täidetud hääletussedeli ümbrikusse sinna kasti, kus on teie perekonnanime esimene täht. ja meie teenindajad siis loevad kõik need hääletussedelid üle nii, hääletamine on nüüd alanud.